tere õhtust kõigile Euroopa Parlamendist Brüsselist ning tere õhtust meie tänasele arutelule majanduskriisi kohta. me ka eh, teeme otseühenduse eh, Bukaresti, kus suleti tund aega tagasi eh, juba tund aega tagasi, peale minu on siin veel Jacques Barrot, Euroopa Komisjoni asepresident, Rainer Hoffmann, kes on Euroopa Ametiühingute Kesk-, Konföderatsiooni peasekretär, Philippe Dubuc, kes on Business Europe'i peasekretär ja samuti ka poliitiliste küsitluste ekspert, samuti on see Robert Manchin, Gallup Organization Europe'i direktor. ja alustagem härra Manchinist. Öelge paar sõna viimaste trendide kohta käesoleva valimise, valimiste ajal. mis puudutab osalust, siis probleemiks oli, et see langeb drastiliselt võrreldes kahe tuhande neljanda aastaga aga praegu võib öelda, et nii see ei juhtunud. see juhtus nii teatud määral ainult mõningates riikides. aga mõningad öö, viimased riigid, mille tulemusi ma olen näinud, nagu näiteks Saksamaa, seal oli kahe tuhande neljanda ja kahe tuhande üheksanda aasta osaluse vahe ainult näiteks pool protsenti. mõne riigi puhul võib täheldada osaluse tõusu näiteks Bulgaarias või Lätis. niisiis äh, riikide puhul, kus äh, valijatel on probleeme rohkem, on osalus tõusnud. aga isegi Iirimaa puhul võib näha, et see on äh, üks suurim osalusprotsent, kuuskümmend üks siis äh, üle hulga aastate. tere õhtust, härra Varro! kas teie arvates Euroopa siseturg kahekümne seitsme riigi selline eh, siseturg võib, on võimalik ilma sotsiaal-Euroopata. tegelikult tuleb jõuda mm, sellise olukorrani, kus meil on dünaamiline turg, eh, eksisteerimas koos äh, ühendusega, millel on ka sotsiaalne mõõde, seda ootame me uuelt parlamendilt ja uuelt äh, komisjonilt, et omavahel ühendada siis omalt poolt äh, kõigepealt dünaamiline siseturg, mis peaks olema veelgi dünaamilisem kui varem, tagada seal konkurents, kuid samas peab olema ka sotsiaalne mõõde, mis minu meelest tähendab seda, et tuleb rohkem vahendeid sellele eraldada, et meie protsessid oleksid lihtsamad, lihtsamad, et just nimelt siis reageerida sellistele probleemidele nagu tööpuudus. ei tohi eh, Euroopal kaduma lasta inimressurssi, meil on seda vaja, töökohad tuleb säilitada. miks eh, ei eh, Euroopa Liidu peamised miks ei õnnestunud Euroopas üles ehitada kõikidel tööturu osapooltel sotsiaalset Euroopat, ma ei räägi ainult poliitikutest, vaid ka ametiühingutest? ametiühingute konföderatsioon on alati pühendunud Euroopa integratsiooni sotsiaalse külje parandamisele ning seetõttu on meeldiv, et osalusprotsent pole edasi vähenenud, aga see on endiselt liiga madal ning järgmisel viiel aastal on meil tarvis ju palju tugevamat Euroopa Parlamenti. meie ees on suur kriis, mis tekitab äh, pingeid tööturgudel, neid tuleks vältida ning Euroopa peab nüüd tõestama, et me saame äh, ühisturu loomisega hakkama, sest see on oluline. ning selleks on meil tarvis ka tugevdada sotsiaalmõõdet, sest meil on tarvis tõelist sotsiaalset integratsiooni Uh, härra De Bukk, kas teie huvides on ka eh, tugev sotsiaalne Euroopa, millel on tugev sotsiaalne mõõde, kui me räägime Euroopa ettevõtete seisukohast? Euroopa huvides eh, on tagada tugev Euroopa siseturg ja seda me oleme ka juba saavutanud varem. Äh, samas on see kaasa toonud väga paljuid positiivseid äh, sotsiaalseid tagajärgi, äh, loodud on miljoneid töökohti. sotsiaalset Euroopat puudutav ei räägi ju sellest, kui palju reegleid on võimalik tekitada, kui palju lepinguid tuleb sõlmida pean teid kahjuks äh, katkestama, ütleb moderaator, kuivõrd lülitame ümber, üle Rumeeniasse, vaatame, mis toimub Rumeenias ja Luka Nikolescu, meie kolleeg, võtab äh, praegu ülekande üle ja vaatame, millised on olnud arengud äh, Rumeenias. meie kolleeg on Rumeenia televisiooni Äh, ruumides. härra Nikolescu, kas teil on midagi öelda viimaste arengute kohta Rumeenias? tere õhtust! Ehm, esimesed tulemused näitavad, et äh, suuremad parteid ehk siis vasakpoolsed äh, ehk siis sotsialistid ja parempoolsed on mõlemad saanud umbes kolmkümmend protsenti häältest ning Liberaaldemokraatlik partei on saanud kuueteist, kuusteist protsenti hääli ning suur uudis on see, et äärmus parempoolsed said seitse protsenti häältest ja see tähendab seda, et nad ilmselt saavad Euroopa Liit, Euroopa Parlamenti, kust nad mõni aeg tagasi kadusid. kas teie arvates äh, majanduskriis äh, mõjutas negatiivselt Rumeenia valijate otsust, langutatud otsuseid, eriti selles, mis puudutab äärmus parempoolseid, kas äh, äärmusparempoolsete edu on seotud sotsiaalsete probleemidega. jah, võib arvata, sest äärmusparempoolsed eh, keskendusid oma kave-, oma kampaania Rumeenia sotsiaalsetele probleemidele. Eh, lah-, sotsiaalsete probleemide lahendusi ei eh, üritatud eriti otsida ja ma pean ütlema, et varem ja vasakpoolsed on koos parlamendis. majanduskriis ei ole kõne all nii teravalt kui teistes riikides, sest näiteks töötus on Rumeenias kõigepealt viis protsenti, võrreldes Hispaaniaga on seda vähe. kuid peale selle on palju ettevõtjaid, mis toimivad väga hästi, näiteks Dacia, eh, mis toodab eh, Renault Loganeid. Eh, ta toodab aina rohkem autosid ning seda juba aasta algusest peale, sest Saksamaal ja Prantsusmaal on tekkinud nende järgele nõudlus Rumeenias ehitatud autod eh, eh, on müügil kogu Euroopas. Eh. suur tänu Luka Nikoleskule. härra mm, De Bukk. niisiis protektsionistlik süsteem praegu autotööstuses on kasuks tulnud ka teistes riikides, kas need on need järeldused, mis tuleb teha? me räägime siseturust ja me teame, et nii mõndagi tuleb ära teha liikmesriigi tasandil selleks, et äh, majandust taaskäivitada läbi taaskäivitusplaanide. kui äh, üks äh, riik võtab teiste riikide arvel otsuse, siis on see muidugi negatiivne kõikidele. see on võtmetähtsus solidaarsus, see ei puuduta mitte ainult majanduslikku sotsiaalsust, vaid ka sotsiaalset äh, solidaarsust ja me oleme kolleeg Hoffmanniga jõud-, üritanud jõuda kokkulepeteni, kuid me ei jõua kunagi äh, palkade osas äh, üldkokkulepetele, kuidas me saame üldse palgakokkuleppeid näiteks Saksamaa ja Rumeenia vahel äh, sõlmida, see ei ole reaalne. me peame võimaluse uutele liikmesriikidele järgi jõuda härra volinik, äh, kuidas siis lahendada see, sellised erinevused, need probleemid, need on erinevused, mis võivad ju siis ühisturu suisa lõhestada, see on väga oluline küsimus ometigi yes.. meie esimene küsimus puudutab loomulikult tööhõivet ning äh, selles osas peab Euroopa oma rolli mängida. Äh, ma saan aru kõigest, mis puudutab äh, Euroopa Liidu erinevate liikmesriikide probleeme, eriti just rahandus, rahastusmisprobleeme, kuid Euroopa Liit peab siiski suutma reageerida me peame eh, kutsuma üles liikmesriike, et nad eh, säilitaks võimaluse korral tööhõivet, et nad eh, tekitaks näiteks osalise tööajaga töökohti ja nii edasi, see on fundamentaalse tähtsusega. Euroopa peab öö, oma inimressursi rikkusi toetama. miks on ametiühingud tegutsenud ainult riiklikul tasemel? see on vale, me oleme juba nelikümmend aastat vähemalt Euroopa tasemel töötanud. meie konföderatsioon loodi tuhande üheksasaja seitsmekümne kolmandal aastal ning me oleme üritanud kujundada seda sotsiaalmõõdet, vahel öö, oleme me edukamad kui ettevõtjad, vahel mitte. aga härra De Buksin rõhutab, et me öö, oleme loonud uusi töökohti, aga probleemiks on see, et Euroopas ebavõrdsus järjest kasvab ning öö, pooled nendest uutest töökohtadest öö, ei ole väga kindlad töökohad. niisiis, me peame leidma, mida me saame Euroopa tasemel, riiklikule tasemele juurde anda. meil on tarvis Euroopa ülest sotsiaalpoliitikat härra Manchin, vastavalt nendele arvamusküsitlustele ja nende tulemustele, mida te olete näinud, kas te arvate, et on olemas mingisugune üldine suhtumine kõikides Euroopa liikides, ühtne nägemus sotsiaalse Euroopa osas? küsimus on siin selles, et kas meie kodanikud näevad Euroopat äh, lahendusena nende probleemidele äh, või mitte. siin tulebki see, siit tulenebki see probleem. kui küsitakse, kui palju äh, poliitikutelt äh,, kuidas äh, Äh, lahendada neid probleeme, siis ainult üheksa protsenti ütleb, et seda saab teha Euroopa tasemel ning nelikümmend protsenti, protsenti, et riiklikul tasemel, ülejäänud so-, leiavad lahendusi ainult kohalikul tasemel. niisiis, siin on suured erinevused. samuti äh, küsimus, äh, kas praeguse kriisiga saab hakkama saada kohalikul või riiklikul tasemel Äh, siis öeldakse ei, äh, aga, aga ei nähta lahendusena jälle Euroopa Liitu, vaid pigem USA-d, IMF-i või midagi ülemaailmset. niisiis, ühelt poolt on suured ootused, äh, aga, aga teisalt põhinevad need ootused ülemaailmsetel sündmustel. Euroopa kodanikud praegu tunnevad kriisi mõju omaenda elule aga need mõjud on väga erinevad, näiteks äh, Põhjamaa, äh, Põhjala riikides ja Hollandis äh, ainult kaheksa-üheksa protsenti tunnevad neid kriisi mõjusid. Kreeka, Ungari, Portugal, Rumeenia, Baltikumi riigid ja isegi Iirimaa, seal on olukord palju tõsisem. niisiis, siin ei ole erinevused mitte ida- ja lääneriikide vahel, vaid erinevused on sügavamad. Let's go now to lülitame nüüd äh, ümber Bukaresti, tere tulemast äh, volinik Orbanile. millised on äh, teie esimesed muljed selle kohta, kuidas Ru-, Rumeenias hääletati, kas nad on pettunud Euroopa Liidus, kodanikud? ei, kahjuks seda küll, seda ma õnneks küll ei saa öelda, enamus toetab Rumeenias siiski Euroopa Liitu, kuid tõsi on see, et osalusprotsent ei ole olnud väga kõrge, suhteliselt madalam kui Eh, enne Europarlamendi valimisi kahe tuhande seitsmendal aastal, eh, kuid täiesti selge on see, et enamus eh, rumeenlasi on siiski Euroopa Liidu poolt. kas arvate, et Euroopa Liit äkki ei suutnud veenda Rumeenia kodanikke nende valimiste olulisuses, sellepärast et tulemused on suhteliselt ju selged osalusprotsendi osas ei, ma ei arva, et äh, see on probleem, mis on otseselt seotud Euroopa Liiduga. tuleb äh, osalusprotsenti võrrelda ka osalusprotsendiga hiljutistel kohalikel omavalitsuste valimistel siin, mis jäi ka alla neljakümne protsendi, nii et me näeme siin selget suhtumist valitsu-, valimisõigusesse muidugi debatte ei ole olnud väga palju ja vasturääkivusi ei ole olnud väga palju seoses Euroopa Liiduga ja huvi tõesti on jäänud suhteliselt väikeseks Euroopa Parlamendi valimiste suhtes. suur tänu, volinik Orban, meiega täna õhtul liitumast. härra volinik, kas te arvate, et Euroopa Komisjon on teinud, on eksinud kriisi ajal? ja seda tähendab siis alates septembrist alates, nad ei olnud suutelised kriisist väljumiseks plaani välja töötama, mis oleks olnud Euroopa kodanikele usutav. komisjon on teinud ära väga hea töö. kuid komis-, kuid peab ütlema, et eh, valitsused on reageerinud eh, väga eh, riigikeskselt. algselt soovis komisjon välja töötada majanduse to-, toetamise plaani Euroopa tasandil, kuid ta, see osutus väga raskeks, väga raske oli meie tegevust koordineerida. komisjon soovis algusest peale näiteks kodanikuhoiuste garanteerimist, et seda üle terve Euroopa, et Euroopa tegevus ei oleks killustatud ja samas on selge, et komisjon peab paremini oma tegevust selgitama, näiteks äh, finantsturgude reguleerimisel. kuid äh, selleks äh, oleks meil vaja loomulikult suuremat eelarvet. kas te olete nõus sellega? kas te arvate, et Barroso komisjon on teinud, mida vaja, piisavalt? minu arvates oleks see komisjon võinud olla palju ambitsioonikam viimase viie aasta jooksul näiteks äh, on meil siin praegu äh, tegemist Euroopa Kohtu otsustega, mis äh, minu arvates saadavad välja täiesti vale sõnumi meie kodanikele, et Euroopa Kohus peab majandust olulisemaks inimeste põhiõigustest. me peame selgelt välja ütlema, et põhiõigused on olulised ning see on inimestele tähtis, inimesed usuvad Euroopasse, aga nad on kaotanud enesekindluse. ning praegu, praegu, eriti selle kriisi ajal, peame me olema palju ambitsioonikamad. tööaja direktiiv komisjoni poolt ei olnud näiteks äh, piisavalt kaugele minev. Euroopa Kohus äh, üritas seda direktiivi tõlgendada äh, vastuvõetamatul moel ning see saadab kodanikele valed signaalid aga kui me räägime näiteks autotootjatest, näiteks Opelist, aga ka teistest, Prantsusmaal, Itaalias, mujal Euroopas, kas te arvate, et Euroopa tööstus, ametiühingud ja valitsused soovivad rohkem Euroopat? või on tekkimas selline majanduslik natsionalism? mina olen ühenduses kolleegidega äh, Opelist ning nad tõesti soovivad leida Euroopa äh, ülest lahendust, äh, mitte lahendust, mis tuleks kasuks ainult Saksamaa töölistele. aga meil on tarvis Euroopa ülest strateegiat tervele autotööstusele, me ei peaks tegelema ainult probleemidega ühes üksikus riigis, meil on tarvis äh, tervet Euroopa tööstuspoliitikat, mis astuks vastu nendele väljakutsetele. härra De Buc, kas te tõesti arvate, et Euroopa ametiühingud äh, tõesti siiralt soovivad äh, Euroopa-ülest äh, lähenemist sotsiaalsetele probleemidele või arvate, peate selle küsimuse ikka Rainer Hoffmannile esitama? Eh, tulen kohe selle juurde tagasi. tahaksin vastata sellele, mida ütles eh, härra volinik ja vastaksin teie küsimusele, mis on tegelikult põhimõttelise tähtsusega. kas Euroopa institutsioonid toimisid hästi sellel hetkel, kui eh, kriis plahvatas? jah, minu meelest küll. esimesena reageerisid radikaalselt ja positiivselt Euroopa Keskpank, teisena ja seda terve Prantsusmaa eesistumise ajal ja väga jõuliselt üritati koondada need inimesed, kellel on midagi öelda ja kellel on vahendeid äh, eraldada ja Euroopa Komisjon, ma teinekord olen olnud nende suhtes väga komisjon, kuid see kriitika on olnud praegu äh, mitte teenitud, sellepärast et komisjon üritas koondada ja suutiski seda lõpuks teha liikmesriike ja käivitada äh, plaanid liikmesriikide tasandil ja viis miljardit eurot, mis on ainult viis risk äh, meres, sellest ei piisa, äh, et äh, sellest kriisist välja tulla, kuid see, et see vahendid oli nii vähe, ei ole komisjoni süü. tuleb olla õiglane meil on alati vaja kombineerida omavahel see, mis tehakse Euroopa tasandil ja mida tehakse liikmesriikidel. ja sellest kriisist kõige olulisem on see ja Euroopa Parlament, keda täna õhtul va-, valitakse ja kes peab uue komisjoniga äh, koos selle saavutama, nimelt tuleb kõigile teavi-, selgeks teha see, et ainus viis, mis meid siit välja toob, sellest kriisist, on Euroopa lähenemine. härra Manchin mida ootavad eurooplased järgmiselt Euroopa Parlamendi koosseisult, kui me räägime sotsiaalküsimustest ja majandusest? Äh, see ei olegi midagi nii väga abstraktset. esimesed tulemused võivad olla isegi üsna šokeerivad, näiteks Austrias läks kolmkümmend kuus protsenti häältest euroskeptikutele aga üks üllatavamaid tulemusi on, et Hans-Peter Martin sai kaheksateist protsenti häältest. see on selgeks kriitikaavalduseks teatud Euroopa Parlamendi saadikute suunas. sarnased asjad toimuvad Ühendkuningriigis ning mujalgi. niisiis, ühelt poolt soovivad öö, äh, valijad öö, äh, ausust ning isiklikku sidet mitte lihtsalt üldisi tühje sõnu. ning äh, nad ei tunne täpselt, et äh, seda, et Euroopa Parlament mõjutab ka nende elu otseselt. ühelt poolt nad soovivad, et keegi võtaks midagi ette, teisalt on poliitiline kultuur Euroopas vägagi erinev ning äh, mõningates riikides omavalitsuse asemel toetatakse ja usaldatakse palju rohkem Euroopa Parlamenti mida nende enda valitsus ei kontrolli. aga kus olukorras kus, kus alla viieteistkümne protsendi kodanikest usaldab Euroopa poliitilisi parteisid, siis tegemist on väga vastuolulise seisundiga. mul on tunne, et ilma suurema eelarveta ei suuda Euroopa midagi ära teha. kas, kas Euroopa eelarve ei ole mitte liialt väike? võttes, võrreldes meie vajadustega. meil on vaja suuremat sidet Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel. nagu eh, oleme näinud noteerimisagentuuride eh, arvamustest, on eh, kriisi ajal olnud väga tubli koostöö komisjoni ja parlamendi vahel, komisjoni ettepanekud jõudsid parlamenti ja parlament toimis väga efektiivselt. tõsi on see, et praegusel hetkel on meil vaja osutada suuremat majandustoetust selleks, et säilitada toimivad infrastruktuurid. sellega seoses on meil vaja ka autonoomset äh, laenu andmissüsteemi. praegusel hetkel meil pole, sellepärast et meil pole äh, piisavalt suurt eelarvet, meil on vaja suuremaid omavahendeid see puudutab Keskpanka, see puudutab Euroopa Investeerimispanka, need on mõlemad teinud ära väga tubli töö. ärgem unustagem toetust VKE-dele, ärgem unustagem toetust Euroopa autotööstusele. mida teie arvate, härra Hoffmann, võimalikust suuremast eelarvest? jah, ma tõesti arvan, et meil on vaja äh, rohkem rahalisi vahendeid, mis tähendab suuremat eelarvet. meil on vaja rohkem investeeringuid äh, tõukefondidest, äh, mis läheksid innovatsiooni toetamisele meil on vaja Euroopa Sotsiaalfondi toestada ning kogu eelarve täna ju on ainult üks protsent Euroopa ülesest SKP-st. meil on vaja seega suuremat pühendumist äh, eelarvele, meil on vaja Euroopa äh, vahendeid, Euroopa maksusüsteemi, kuid probleemiks on see, et selleks on vaja Euroopa Liidu Nõukogus liikmesriikide ühehäälsust ja on liikmesriike, kes ei ole selle lähenemisega täna veel nõus. ja see on kindlasti üks nendest elementidest, äh, mis mõjutavad ka nende valimiste tulemusi, kui me vaatame ja analüüsime neid tulemusi ja kui me me vaatame madalat osalusprotsenti. tegemist ei ole valijate vastusega mitte Euroopa Parlamendile, vaid vastusega Euroopa poliitikatele, millega on otseselt sekkunud liikmesriigid ja liikmesriigid on need, kes liidu nõukogus otsuseid vastu võtavad. härra De Bukk kas te ei, mitte ei leia, et äh, Euroop-, suurem äh, arve Euroopa Liidus tähendab ka rohkem kulutusi? no alati see nii on, sellepärast et anna poliitikule eelarve ja ta kulutab selle ka ära küsimus siin on aga selles, kes äh, sel, seda raha hakkab kulutama, sellepärast et kui me suurendame Euroopa Liidu eelarvet äh, läbi maksude tõstmise, siis selles ma mingisugust lahendust ei näe. ja see on see võtmeküsimus. Äh, mitte ainult vahendite edastamise, vaid ka jõu, ka pädevuse edastamise osas ja see on see võtmedebatt, millele ma viitasin juba varem. ja te küsisite mu käest ametiühingutega kohta, meie oleme omalt poolt valmis sotsiaalseks dialoogiks, me teame, teame, et Euroopa sotsiaalsüsteemid on võtmetähtsusega, eriti just nimelt muidugi kriisiperioodidel, me oleme teinud varem koostööd, oleme valmis tegema seda ka tulevikus, kuid tuleb ka mõista seda, et nii mõndagi on veel vaja ära teha liikmesriikide tasandil. ja mitte sellepärast on see tulemata, tegemata jäänud, et me ei taha seda Euroopa tasandil teha, vaid sellepärast, et tõhusus oleks suurem, kui me langetaksime need otsused liikmesriikide tasandil. ja seega me oleme avatud ja isegi ootame isegi tahame vaadata, milline on kõige tõhusam tase. härra äh, Manchin, teil on täpselt kolmkümmend sekundit öelda, mida eurooplased ootavad äh, seoses eelarvega. loomulikult tegemist on väga vastuolulise küsimusega äh,. äh ma arvan et, et kaheksakümmend, üheksakümmend protsenti inimestest soovivad rohkem sotsiaalkaitset ja nii edasi, aga Äh, kui küsitakse, kas neilt, kas siis nad peaksid ro maksma rohkem makse, et seda saavutada siis, siis kaheksakümmend protsenti ütleb ei. see küsimus puudutab investeeringuid. see ei tähenda seda, et äh, Euroopa peab lihtsalt suureks kulutajaks muutuma. meil on vaja rohkem investeeringuid ja see puudutab suuri üle-euroopalisi võrgustikke neil oleks praegusel hetkel just väga kasulik äh, oma tööd kiirendada ja seda ka töötegijate huvides suur tänu teile osaluse eest, suur tänu Bukarestile ning äh, sõna saab Lyon.